plaaniga. meil on küll tuumakokkulepe, aga ei ole saladus, et selle kokkuleppe säilitamine on ähm, muutunud üha raskemaks ja ähm, me loome ühiskomisjoni Iraaniga mm, detsembris äh, toimub see ja kõrge esindaja roll on ühiskomisjoni koordinaatori roll ja me oleme teinud selle nimel tõesti tööd, et säilitada ühtsust mitte ainult Euroopa poole peal, vaid ka e, tuumakokkuleppe osalejate seas need, kes on USA lahkumisest alates alles jäänud ja ma usun, et see ühtsus on võtmetähtsusega küsimus mõned nädalad tagasi me leppisime kokku, et me peame tegema kõik, et see kokkulepe jääks kestma ja soovin oma järeltulijale palju edu ka selle raske rolli täitmisel. oleks koordinaatoriks ja lõpetuseks mõne sõnaga Liibanonist kus peaminister on astunud tagasi. Liibanon on Euroopa Liidu jaoks väga eriline partner, mängib ähm,, Liibanon, Liibanonile kuulub väga ähm, tähtis osa meie südametes. Ehm, Liibanonis on vaja ehm, head valitsemist. Ehm, Liibanoni ühiskond on tihtipeale olnud väga inspireeriv ja viimastel kuudel püüdes säilitada rahu ja stabiilsust, mis on äh, nii raskesti kätte võidetud äh, viimaste aastate jooksul, on vaja nüüd seda, et äh, uus valitsus tagaks poliitilise stabiilsuse ja reformid ellu viiks, võitleks korruptsiooni vastu, nii nagu Liibanoni rahvas on seda soovinud tuleb kasutada ära need võimalused tõesti reformid ellu viia, mida riigil on vaja, samas säilitades riigi stabiilsuse ja vastupanuvõime. ja nüüd mõne sõnaga veel ühest aspektist, mis ei ole tänane teema, aga mis on samuti oluline. kogu Lähis-Ida on väga habras piirkond, seda ei tohi ära unustada, ärgem unustagem ka seda, mis on, on eh, toimumas Süürias, asi ei ole sugugi lõpule jõudnud mm, olukord teatud piirkondades on äh, raskemaks muutunud, äh, ka Kirde-Süürias on uus rinne avatud, nii et pinged on endiselt üleval ja see muudab veelgi tähtsama, äh, tähtsamaks surve regiooni teiste riikide poolt, et leida selline jätkusuutlik Mm, lahendus olukordadele, tuleb leida mitmepoolsed lahendused kõikidele kriisidele selles piirkondades ja me oleme teinud tihedat koostööd partneritega Liibanoniga näiteks, et saada investeeringuid, toetada eh, reformitegevust iga riik peab ise leidma oma tee, kuidas äh, praegustest raskustest üle saada, mitte keegi teine ei saa nende eest seda tööd ära teha, aga ma usun, et meie jätkuvalt pakume dialoogi, toetust, see on piirkond, üks nendest piirkondadest, äh, mis on meile väga lähedal, see on meie nii-öelda ühine piirkond ja ma loodan, et äh, Euroopa Liit jääb usaldusväärseks partneriks rahu edendamisel Lähis-Idas aitäh, proua Mogherini. Ehm, rahvapartei nimel saab sõna härra Stefanek, teil on kolm minutit kõneaega. aitäh, juhataja, austatud daamid ja härrad, me oleme kuulnud hiljutistest demonstratsioonidest Iraanis, need protestid, mis on äh, üheteistkümne päeva jooksul aset leidnud kõigis kolmekümne ühes provintsis ja saja seitsmekümne kuues linnas on kõigehõlmav põhiopositsioon, on öelnud, et üle neljasaja viiekümne isik on äh, saanud surma, aga tegelikult äh, see arv võib olla palju kõrgem. üle saja viiekümne noore mehe ja naise nimi on teada, keda Iraani julgeolekujõud äh, on brutaalselt mõrvanud selles nimekirjas on ka näiteks neljateistaastane Niktas Bandani ja ametnikud ütlesid tema perele, et kuna ta oli ainult neljateistkümneaastane, siis ei e, nõuta kulude katmist. president Rouhani valitsus on kiirelt e, sulgenud interneti, et uudised nendest sündmustest ei leviks väljapoole Iraani ja püütakse tapetute surnukehasid peita. ma olen väga mures selle üle, mis toimub üle kümne tuhande vangiga väidetakse, et osad nendest, kes on kinni peetud, peagi hukatakse isegi poomise läbi, avaliku poomise läbi. ja need, kes on Eh, olnud režiimi vastu. Eh, Iraani režiimi kuriteod on inimsusevastased kuriteod, me ei, ei ei tohi vaadata peal, eh, pealt seda, et, et lubatakse rahumeelseid protestijaid lihtsalt tappa, piinata ehm, ÜRO peaks kiiresti teabekogumismissiooni saatma Iraani ja eh, Iraani ametivõimud eh, tuleb kohtu ette tuua need, kes on toime pannud inim-, inimsusevastaseid kuritegusid. kokkuvõtteks Euroopa Parlament peaks jääma Iraani rahva kõrvale ja kutsun kõrget esindajat tegema sedasama, lõpetades praeguse poliitika, sest minu arvates see praegune poliitika äh, on läbi kukkunud ja kahjustab Euroopa usaldusväärsust mitte ainult Iraani rahva silmis, vaid äh, inimeste silmis üle kogu maailma. inimesed vaatavad meid, ootavad meiepoolseid samme ja ma usun, et Euroopa Liit peaks nüüd tegu, tegudele asuma, aitäh. sotsialistide demokraatide nimel proua Santos, poolteist minutit suur tänu, härra president. me näeme, et kogu maailmas ähm, vaidlustatakse poliitiliste võimude tegevust, olukorrad on niivõrd keerulised, et me ei tohi siin üldistada ega lihtsustada. me peaksime arvesse võtma vaesust, halbu elutingimusi, korruptsiooni, noorte lootusetut olukorda Need on sellised ühised äh, põhjused, mis on viinud sotsiaalsete pingeteni Liibanonis, Iraagis ja Iraanis. Need on riigid, kus on siseriiklikud probleemid ja aeg-ajalt kriise äh, eskaleerivad ka välispoliitilised jõunäitamised äh meeleavaldajate vastu on kasutatud vägivalda. Liibanoni olukord ei ole öö, mm, aktsepteeritav, kus tundmatu rühm tegutseb. Iraanis on valitsusepoolne meelevaldne vägivallatsemine ja piinamine kaasa toonud sadade inimeste surmad. mitte ükski selline tegevus ei ole vastuvõetav. meie peaksime keskenduma kaasavale dialoogile, mis on ainuke äh, viis selle riigi majandusliku ja sotsiaalse kriisi lahendamiseks. mis puudutab Iraaki, siis seal toimuv tähendab, et Euroopa Liit peaks sellele reageerima, me peaksime koheselt peatama igasugused tehnoloogia siirded mille abil on võimalik inimõigusi rikkuda. Renew Europe äh, fraktsiooni nimel proua Ketta, kaks minutit. härra Ketta, palun vabandust. kõnelejal ei ole mikrofon. Teheranis ja Bagdadis surevad inimesed, sajad inimesed aga samal ajal me näeme ka uue Lähis-Ida sündi, sellepärast et vaatame neid äh, Beiruti ja Bagdadi äh, mehi, meeleavaldusi, meil ei ole seal sunniidid, šiiidid ja kristlased, meil on liibanonlased ja iraaklased, äh, sel, nende riikide kodanikud õlg õla kõrval äh, protesteerivad elutustaseme languse, avalike teenuste puudumise ja korruptsiooni vastu. mitte keegi ei uskunud, et sellised kogukondade vahelised ühinemised võivad toimuda sotsiaalse viha tõttu Äh, need riigid, äh, koloniaalminevikuga riigid on lõpuks ometi saamas rahvusriikideks. ja äh, nende viimaste nädalate sündmused näitavad, et meil on siiski raskusi. Liibanonis Hezbollah tegevus on samuti hukkamõistetav, Iraagis äh, ei olda samuti nõus sellega, mis toimub Iraani suunalt, need kaks riiki, Liibanon ja Iraak, on vastu Iraani Teherani poolsele sekkumisele ja ei ole nõus ka teokraatlike põhimõtete sisseviimisega. kakskümmend aastat on äh, need riigid liikunud kriisist kriisi, aga need kriisid muutuvad üha sügavamaks ja äh, tekivad üha tihedamini aga vana Lähis-Ida enam ei ole, kõik võib selles piirkonnas muutuda, sest tasakaal muutub igakuiselt. Äh, aga kõik see jõuab ka meie ukse ette. täna ei tohi olla äh, kurtega pime. me tahame äh, väljendada oma toetust sellele protsessile rahvusvahelisel areenil ja toetada seda liberaliseerumisprotsessi kõigi võimalustega. suur tänu, härra Ketta ja palun veel kord vabandust vea eest. järgmiseks proua Neumann Roheliste ALE nimel, palun. kallid kolleegid, kolmkümmend aastat tagasi tulid inimesed Euroopas tänavatele, et kaitsta vabadust ja demokraatiat Nad ei olnud kuidagimoodi organiseeritud, aga nad äh, tegid seda ühe nõudmisega, meie oleme rahvas ja kaks äh, nädalat tagasi me pühitsesime seda või tähistasime seda, kuidas edukad meeleavaldused on meie elu paremaks muutunud. sellel suvel me oleme näinud meeleavaldusi paljudes äh, riikides Lähis-Idas, Alžeeria, jätkub Egiptuses äh, valitsuse vägivald. Liibanon, valitsus ei suuda võtta vastutust, Iraan, kolmsada viiskümmend surnut, valitsuse vägivald. Iraanis äh, meedia sulgemine, me ei tea täpseid arve, aga kindlasti on need sadades. kõigis nendes ülestõusudes me näeme, et inimesed tulevad tänavale oma nõudmistega korruptsiooni vastu ja osalemise poolt allasurumise vastu ja demokraatia poolt. ja uus asi siinkohal on see, et neid ei huvita enam sektide või piirkondade piirid, me oleme kõik iraaklased, karjusid nad Bagdadi tänavatel. ja see ilmselt hirmutab vanu. seitsmeteistaastase näkku plahvatanud pisargaasi äh, pudel äh, Bagdadis, äh, väikelapse ema, keda rünnati Kairos ja meie Euroopa Liidus, kus me kolm, tähistasime äh, veretu revolutsiooni kolmekümnendat aastapäeva, meie oleme jällegi kõrvalseisjad. Iraagis oleme aastaid olnud kohal, me oleme andnud sinna humanitaarabi, meil on olnud ülesehitusprojekte äh,, me oleme osalenud julgeolekusektori reformis selles riigis, kus arstidele tulistatakse selga, kui nad öö, äh, vigastatuid raiuvad, kui poliis, poli-, kus politsei öö, äh, ründab meeleavaldusi. iraaklased on Iraani öö, äh, sekkumise vastu, ÜRO on kaotanud oma öö, usaldusväärsuse ja öö, meeleavaldajad väga selgelt paluvad Euroopa Liidul seda ühimut täita äh,, tagada julgeolek äh,, õpetada julgeolekujõugudele, kuidas mõistlikult ümber käia meeleavaldajatega. Euroopa Liit aga annab välja lihtsalt avaldusi ja ei võta mingeid kohustusi. kallid kolleegid kui me ei tee mitte midagi või teeme väga vähe sellises olukorras, siis sellel võivad olla väga suured tagajärjed. me ei suutnud toetada Araabia kevadet aastal kaks tuhat üksteist ja me ei tohiks jällegi neid inimesi alt vedada, me oleme kõik inimesed ja me oleme inimesed, kellel on inimõigused, aitäh. aitäh fraktsiooni idee nimel härra Rivier suur tänu, härra president. Liibanon, Iraak, Iraan, see on äh, piirkond, mida väga pikka aega on juhtitud väljaspoolt, pidevalt sinna sekkutud. Euroopa järelemõtlematu ebastabiilsuse tekitamine on äh, väga äh, hävita-, on hävitanud Iraagi olukorra. USA poolt to-, jällegi tegevusega toetust saanud valitsus, mis äh, vägivallaga äh, vabadust soovivaid ri-, inimesi ründab. Nendes riikides oleme me väga halvasti käitunud. Äh, väldime samu vigu Liibanonis. Montesquieu on öelnud, et seadusi tuleks kirjutada väriseva käega tuleks äh, toetada tsiviilühiskonda ja põllumajandust. Liibanon praegusel äh, revolutsiooni ajastul ei saa piisavalt toetust, me näeme ainult äh, Liibanoni lippe, mitte ühtegi sekti lippu, see annab lootust, meie peame aitama sellel riigist edasi liikuda äh, sellise süsteemi juurde, kus erinevad religioossed kogukonnad suudaksid koos elada. me peame lõpetama Daeshi poolt sisse viidud religioosse barbarismi selles piirkonnas, aitame seda riiki, et ta saaks tulla välja sellest raskest perioodist, kaitsta pluralismi Liibanonis tähendab kaitsta ka Euroopat, aitäh. ECR-i e fraktsiooni nimel proua Fotiga poolteist minutit. aitäh. Iraani tegevuste jälgi on näha kogu selles piirkonnas, igas konfliktis, igas sõjas. ja selline tegevus kahjustab stabiilsust ja rahu piirkonnas. aga kõige hullemad tagajärjed on langenud Iraani enda mitmerahvuselise, mitmekesise rahva jaoks, äh, kes on ühiselt tõusnud mullade režiimi vastu. ja on nii hiljuti kui viimase kahe aasta jooksul. viimase aja äh, meeleavaldused on äh, massilised kõigis kolmekümne ühes provintsis, äh, kõikides linnades, internetile juurdepääs on suletud ja režiim tegutseb oma rahva vastu tõesti barbaarselt. üle kolmesaja inimesi on viim-, inimesi on viimase üheteist päeva jooksul surma saanud, vahistatuid on üle üheteistkümne tuhande ja me peame muretsema nende saatuse ja asukoha pärast. ka siis samamoodi, nagu me pidime tegema seda aastaid tagasi poliitiliste vangidega. Nendest võivad saada justiitskuritegude ohvrid arvestades võimaliku inimsusevastase kuriteo toimumisega, seab rahvusvaheline õigus meile kohustuse tegutseda, selle asemel, et mulladele naeratada. United... ühendatud vasakpoolsete nimel proua Ernst, poolteist minutit. see, mis viimastel nädalatel Lähis-Idas on toimunud, on tragöödia Iraanis on tuhanded inimesed oma sotsiaalse olukorra pärast äh, tänavatele tulnud, see oli nende õigus. Nad tegid seda vaatamata demonstratsiooni keelule, vaatamata kommunikatsiooniraskustele. see maksis neile väga suurt julgust ning paljudele inimestele ka elu. Äh, inimesi tulistati, seda tuleb ka otseselt öelda inimesed ei ole mingisugune vastuvõetav ohver suurema edu nimel. oma fraktsiooni ning ka teiste nimel öö, tahaksin ma kaastunnet avaldada hukkunute omastele meestele, naistele ja lastele. Iraani delegatsioon, mille juht ma olen, Iraan öö, kavatseb kirjutada teile kirja ning ka Iraani parlamendile kirja, sest minu arvates ei peaks reageerima mitte ainult Euroopa Komisjon, vaid ka parlament. kahju on sellest, et meie eurooplastena pole suutnud midagi vastu panna USA sanktsioonidele. senikaua, kuni me seda teha ei suuda, on iraanlaste tulevik tume meie läänes oleme osa probleemist. aitäh ühinemata saadikute nimel härra Castaldo, poolteist minutit. tuletaksin saadikutele meelde, et te peaksite kinni pidama teile antud kõneajast. Teie kindlasti peate, sest te olete parlamendi asepresident. aitäh kolleegid, olukord Lähis-Idas on nii keeruline, et me peaksime lähenema sellele struktuursemalt. tegemist on ulatusliku kriisiga. palju probleeme on šiitidel, palju probleeme on erinevates riikides, mida tuleb kohelda ähm, eraldi mina olen kursis pikka aega juba äh, Liibanoni olukorraga, nende riigivõlg on sada viiskümmend protsenti SKT-st, inflatsioon on tohutu ning majandus on kokku kukkumas. olukorda ei saa parandada, sest poliitiline seis on väga keeruline. härra Hariri astus peaministri kohalt tagasi ning uut valitsust on väga keeruline moodustada. see riik on geopoliitiliselt ja strateegiliselt oluline see on pikka aega olnud ebastabiilne ning seal on väga vaja valitsust, mis viiks läbi majandusreformid, samal ajal valitseb seal tohutu korruptsioon. hädavajalik on ka sellega tegeleda, seetõttu tekkisid ka demonstratsioonid, aga neil on vaja ka toetust, et väljuda sellest kriisist. vähemalt poolteist miljonit Süüria põgenikku on Liibanonis, seetõttu peame me neile andma palju-palju rohkem toetust võrreldes äh, praegusega. seega ma õhutan Euroopa Liitu, eelkõige uut komisjoni, astuma vajalikke samme. aitäh, järgmisena saab sõna härra Kimporopopoulos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, suur tänu, härra president, kallid kolleegid, ma ei ole nõus nendega, kes ütlevad, et meie kojas pöörame liiga palju tähelepanu inimõigustele. Euroopal on kohustus olla demokraatia, inimõiguste ja arengukindlus rahvusvahelisena neelil äh,, areenil me tahaksime et äh, meie äh, lähinaabrus, sealhulgas Lähis-Ida, jagaks äh, meie väärtusi naiste rolli osas, ühiskonna osas, vähemuste ja puuetega inimeste õiguste osas Kreeka või Rootsi ei ole päris sama kui Süüria meie oleme näinud revolutsioone, mille tagajärjel astuvad ametisse veelgi hullemad režiimid kui varasemad, nii et jääme ka äh, realistideks, me peame tähelepanelikult jälgima äh, võimalikku ebastabiilsust Lähis-Ida piirkonnas, sellest võib saada äh, võimalus teatud äh, Äh, režiimidele, äh, näiteks Egiptusele, meil on vaja selles piirkonnas stabiilseid, äh, tugevaid partnereid. ja me peame ka vaatama, milline võiks olla olukorra paranemise perspektiiv Iraagis. me ei ole osalenud äh, piisavalt ülesehitamises, tuhanded äh, iraaklasi vajavad humanitaarabi, nemad on ka potentsiaalsed äh, varjupaiga taotlejad, nad ei ole veel jõudnud Euroopa territooriumile, aga me peame neid mõistma, emad-isad teevad ükskõik mida, et oma lapsi kaitsta. ja selle, praegused protsessid võivad kaasa tuua olulised lõhed ühiskonnas me peame igal juhul tagama abi nendele inimestele, kellel on seda abi vaja. meie kohustus on aidata neid inimesi seal äh, kohapeal selleks, et nad ei vajaks seda abi hiljem mujal probleem äh, Iraagis laheneb ainult siis, kui riik ise stabiliseerub, ehk siis meie peame kaasa aitama selle riigi stabiliseerimisele, et äh, vältida edasisi probleeme. mis puudutab nüüd Iraani, siis meie peame täitma oma kohustusi ja sõlmitud äh, leppeid. Liibanon ei ole küps demokraatia. ja me mõistame, et järgmine valitsus võiks äh, liikuda äh, reformide suunas, meil on vaja toetada siseriiklikke reforme äh, nii kaubanduse osas kui ka inimõiguste osas, need on need kaardid, millega meie peaksime mängima. proua Reena, poolteist minutit, palun äh, suur tänu, proua Mogherini, ma olen absoluutselt teiega nõus, isegi kakssada protsenti nõus selles osas, mis puudutab Lähis-Ida. Äh, tõepoolest, seal on mulisenud juba mõnda aega ja tegelikult nõuded on ikkagi ju samad, sotsiaalsed õigused ja hea valitsemine. Äh, ma kordan seda sellepärast, äh, kuigi seda ütlesid ka proua Neumann ja härra Koeta igal pool tekib aga ühine küsimus. Äh, meil on valitsused, kes vastavad nendele õigustatud nõudmistele äh, mm, vägivallaga. Euroopa Liidul on kohustused oma välispoliitikas, inimõiguste kaitsmine, multilaterismi kaitsmine äh,, Euroopa Liit vastupidiselt äh, president Trumpile peab aitama kaasa olukorra leevendamisele, rahu loomisele ja põhiõiguste kaitsele. Lähis-Ida stabiilsuse eelduseks on demokratiseerumine ja meie eurooplastena peame seda toetama. dialoogi kaudu olete te seda juba teinud, aga samuti ka rahva toetamise ja kaitsmise kaudu, aitäh. härra Groschel, üks minut aitäh, <clears throat> daamid ja härrad. Lähis-Idas vahelduvad erinevad kriisid ja sõjad, mis seda piirkonda on raputanud. Süürias, Jeemenis, Iraagis ja Liibanonis. samas paljud lahendused seisavad Iraani taga. selle regiooni riigid on äh, Iraani mõjuvõimu ning äh, šiitlike mullade võimu all. meil on vaja äh, Iraani, äh, Iraanile rahvusvahelise üldsuse poolt survet avaldada, et ta aitaks kriisi, kriise lahendada. Euroopa Liit ja rahvusvaheline üldsus ei leia siin mingisugust lahendust ning USA sanktsioonid ei tööta aga me räägime siin Euroopa Liidu uh, julgeolekust seetõttu kutsun ma üles vas-, välispoliitika eest vastutavaid inimesi erilist tähelepanu pöörama sellele tähe-, piirkonnale, sest muidu rändevood ainult suurenevad. aitäh, härra Urtasun. aitäh, proua Mogherini. me oleme näinud kuidas sotsiaalsed pinged on lahvatanud teatud äh, piirkondades, viimastel kuudel Iraagis, Iraanis ja Liibanonis on olukord üsna sarnane. teenused on viletsad, korruptsioon äh, on suur, majandusolukord vilets. üle kolmesaja inimesi on öö, äh, öö, demonstratsioonides hukkunud, Iraanis on blokeeritud internet ning sealseid surmajuhtumeid me kinnitada ei saa me peame hukka mõistma äh, selle surmava jõu kasutamise Iraagi ja Iraani julgeolekujõudude poolt, me peame üles kutsuma Iraani võime andma inimestele võimaluse väljendada oma muret ning lõpetama interneti blokeerimine. bensiini hinna tõus on veel lisandunud nüüd majandussanktsioonidele mille on kehtestanud USA valitsus ning sellel on katastroofiline mõju Iraani in-, eh, valitsusele ning see on seadnud ohtu ka tuumalepingu tuleviku. Need majandussanktsioonid erinevate analüüside põhjal toovad kaasa inimeste igapäevased kannatused, mitte ainult valitsuse oma. me teame, et te tunnete muret inimõiguste üle, meie samuti. aga Iraanist, Liibanonis ja äh, Iraagis peaksid valitsused kuulama ka teisi ning elu, ellu viima vajalikud reformid, lõpetama korruptsiooni. meie Euroopa Liidus peaksime kasutama regionaalset lähenemist, mõistma olukorda paremini ning aitma äh, olukorda parandada läbi just algpõhjuste lahendamise. aitäh. proua Litsi, poolteist minutit. härra president, proua kõrge esindaja. tahaksin tunnustada viite itaallast, keda peeti Kirkukis kinni. Nesseria massimõrva eel. viimastel päevadel on, on olnud palju demonstratsioone, kõige sagedamalt üldse pärast kahe tuhande viiendat aastat, peamiselt šiitlikes piirkondades. inimesed soovivad lihtsalt paremat elu ja tööd. demonstratsioonidele Äh, ei ole reageeritud oodatult ning järjest rohkem on aga rünnakuid ning islamiriik tugevneb. me ei saa seda lihtsalt kõrvalt vaadata, me peame mõistma, et on Tahiri väljaku ja Bagdadi vahel seos. ning peame meeles pidama ka kristlasi Neil on kahest miljonist järele jäänud umbes kakssada viiskümmend tuhat ning neil on oht pärast äh, sadu aastaid äh, seal elamist äh, kaduda. Trump on täiesti õigustatult andnud raha Iraagi kristlastele, vähemuste olukord on seal hädava- äh,, väga tähtis. see on ju tagatiseks sellele, et see regioon äh, ei muutuks sunniitide ja šiiitide vaheliseks konfliktitsooniks, seetõttu peame toetama ka Iraagi vähemusi. härra Vainers, üks minut. härra president, proua Mogherini, selle asemel, et anda järele mulladele ning jääda ko-, Iraani kokkuleppe juurde, mis toetab ainult sealset režiimi, peaks Euroopa Äh, äh, lähtuma Iraani inimeste vaimust. me peame mõistma, et see režiim hoolib rohkem terroristidest kui omadest inimestest. me ei saa sal-, nad ei salli öö, äh, öö, dissidente, vabamõtlejaid. anti sõduritele käsk vabalt tulistada omaenda inimeste suunas südames oleme meie, eurooplased, nende vaprate e, Iraani inimeste poolt. meie ei soovi islamivabariiki, aitäh. proua Villanueva Ruiz, üks minut. Ladina-Ameerika kannatab poliitiliste maavärinate kallal Lähis-Ida, Egiptus, Sudaan, äh, Iraak, Iraan, kriis on Magriibis, Lähis-Idas. paljud inimesed tulevad tänavatele, nõuavad vabadust, väärikust. Nad on teinud seda aastaid, vastuseks on aga repressioonid ning suurenev kaos Iraagis Äh, ning ka mujal. kõikides nendes riikides on kriiside puhul eurooplased sekkunud, nüüd aga enam mitte. proua Mogherini, te olete ka Lähis-Idaga tegelenud, kas me peame laskma nüüd inimestel kannatada? Euroopa peab olema iseseisev osapool, mis aitab kaasa olukorra stabiliseerumisele ning me peame nõudma õiglust nendele, kes tänavatel protesteerivad, sest see on oluline ka meie maailmajao tuleviku jaoks. härra Bellami suur tänu, härra president, proua Mogherini, te ütlesite, et see piirkond, millest me täna räägime äh,, Lähis-Ida, on raskete pingete kütkes ja selles olukorras äh, meie Euroopa, eurooplastena peame olema kolme eesmärgi teenistuses. esiteks, me peame aitama nendel riikidel jõuda demokraatiasse äh, ja mina prantslasena mõtlen eelkõige meie sõprade peale Liibanonis, keda me saame ja peame selles üleminekus toetama. teine eesmärk on äh, tagada meie ajalooline roll vähemuste kaitsjana ja eelkõige ma mõtlen kristlikule vähemusele, kelle kaitsjaks meie peame olema selles piirkonnas, äh, aga samamoodi ka teiste kaitsjaks, äh, keda vägivald puudutab iga inimese õiguste garandiks ja kaitsjaks. meie prioriteediks, meie diplomaatide prioriteediks peab olema inimeste kaitse ja kolmandaks, nagu just kolleeg meenutas, me peame vaatama, et meie, et seda arengut ei hakkaks ära kasutama meie praeguse hetke kõige suurem vaenlane, islamistlik liikumine see, kuidas äh, radikaalne islam võib võtta äh, kontrolli selle piirkonna üle, kus praegu soovitakse demokraatiat, on väga murettekitav. Äh, kolmteist Prantsusmaa sõjaväelast hukkus üleeile Sahelis selle vaenlasega võideldes. meie riik Äh, on praegu leinas, aga me ei suuda üksinda äh, tegutseda selle äh, väljakutsega, meil on sõjaline võim, aga meil on vaja ka diplomaatilist tuge ja meil on vaja ka koostööd näiteks läbi Euroopa Kaitsefondi. Euroopa saab pakkuda nendele riikidele tuge strateegilise autonoomia kasvatamisel, aitäh! härra Benifei, teil on poolteist minutit kõneaega. aitäh, president. jutt käib riikidest, mis on väga erinevad, aga samas on laiaulatuslike demonstratsioonide toimumispaigaks demonstreeritakse valitsuse poolse korruptsiooni vastu aastast ähm, kaks tuhat üksteist äh, oleme me teadnud, et äh, Araabia kevadest ei saanud see, mida me oleks soovinud. näiteks Liibanoni majanduslik ja sotsiaalne haprus on selge. seal on äh, üle pooleteise miljoni Süüria äh, pagulasriik on kokkuvarisemise äärel ja me ei saa neid lihtsalt maha jätta, me peame neid tõhusamalt toetama, sest Liibanoni kodanikud meeleheitlikult vajavad meiepoolset toetust ja abi. ma võin teile eh, toonud, eh, tuua tohutul arvul näiteid eh, pagulaste kohta, kes on sõjaväe kätte langenud ja kes on laagritesse tagasi veetud. Amnesty International on välja toonud arvukalt näiteid selle kohta, mis toimub ähm, sellest ohust. toimuvad traagilised surmad. Ähm, ähm, ka sõjaväelased on hukkunud, kuna nad on sattunud Daeshi ümberpiisa-, piiramise lõksu nii et me peame omama palju selgemat välispoliitikat ja, ja seda ei saa meile ette dikteerida USA. samas tahaksin tänada proua Mogherinit äh, tehtud töö eest. aitäh, järgmine kõneleja, proua Salani. kõigepealt ma tahaksin öelda, et siin kojas me oleme kaks korda püüdnud saada Iraagi resolutsiooni, aga see ei ole õnnestunud ja ma tahaksin teada saada eh, fraktsioonidelt, miks te blokeerite Iraagi resolutsiooni. üks asi on asjadest rääkida, aga teine asi on neid ka siis teha mm kõrge esindaja Mogherini meie ees seisab ähm, valik, kas me jääme Iraagi rahva poole või Iraagi valitsuse poole. valitsused tulevad ja lähevad, aga rahvas jääb. millised on need konkreetsed meetmed, mida teil on kavad, kavas kasutusele võtta, aitamaks Iraagi rahvast, et need inimesed, kes ehm, Tahiri väljakul ehm, hüüavad, et eh, nende palve ikka kuulda võetaks ja, ja, ja midagi ära tehtaks nii et on küll võetud selgeid seisukohti, aga need tuleb ka ellu rakendada, ÜRO on oma usaldusväärsuse kaota-, kaotanud, nüüd peab keegi teine selle usaldusväärsuse pulga, teatepulga üle võtma ja selleks on Euroopa Liit. aitäh. härra Tšimniak, palun, teil on poolteist minutit. austatud kolleegid ma sooviksin rääkida siin julgeoleku probleemist, mis ei mõjuta mitte ainult äh, Lähis-Idat, vaid äh, tervet Euroopat, nimelt äh, IS, Islamiriigi võitlejad Iraagis ja Süürias. meie eurooplastena, meil ei ole endiselt ühtset strateegiat, kuidas nende terroristidega ümber käia. see on poliitiline pankroti väljakuulutamine Türgi rünnak Põhja-Süürias muutis probleemi veel kiireloomulisemaks. suur hulk terroriste said põgeneda, see on tohutu julgeolekuprobleem meie tuleviku jaoks. kuidas peaksime me kohtlema neid inimesi, kes on tapnud, vägistanud, piina, piinanud, inimestel päid maha äh, raiunud ja neid elusana põlema pannud sellele pea, Euroopas kehtestatakse ainult väikesed trahvid ning milline on see sõnum siis terrorirežiimi ohvritele? Need terroristid ei tunne mingisugust halastust. Ehm, ehm, tribunalid Süürias ja Iraagis ütlesid, et need terroristid on meie kõigi vaenlased me peame võtma endale ka vastutuse, ainult nii saame me tuua õigluse ohvritele. me kõik siin vastutame oma kodanike turvalisuse eest. aitäh. Mrs Kempa, one minute. proua Kempa, palun, teil on üks minut. E, e, aitäh, president Äh, proua volinik, äh, sooviksin teid äh, südamest tänada kõige eest, mida te olete teinud. suur tänu tehtud töö eest, jõupingutuste eest, teie abi eest. aitäh mm, selle abi eest, mida te olete osutanud kõigile, kes on olnud seotud nende sõnade, sõdadega, abi eest kogu regioonile mina usun, et Euroopa Liidul võiks olla parem konsolideeritum tegevuskava, mis ei oleks ainult äh, diplomaatiline, vaid ka rahaline, mis näitaks väga selget teed, mis hõlmaks Jordaaniat, Liibanoni ja ka Iraaki. sest kui vaadata Iraaki, siis on näha, et erinevate riikide inimesed ähm, proovivad aidata Iraaki ungarlased on mm, kaheksa miljonit dollarit eh, investeerinud. Eh, kui inimestel oleks koht, kuhu tagasi minna, siis nad läheksid ja destabiliseeruvad jõud lakkaksid olemast ja see on see, millega me peaksime tegelema just selliste konkreetsete projektidega, mis näitavad, et me astume konkreetseid samme ja see on väga oluline selles piirkonnas aitäh, kolleeg Ruiz de Vesa, palun. suur tänu, president, austatud kolleegid. sooviksin tänada kõrget esindajat soojalt suurepärase töö eest ja kõikide avalduste eest, millega ta on täna õhtul siin esinenud, mida saan täielikult kinnitada. kui nüüd astuda samm tagasi ja vaadata eh, Araabia maailmale, islamimaailmale, Alžeeria, Liibanon, Iraak, Iraan ja ähm, ahvatlev oleks tõesti öelda, et äh, tegemist on teise äh, Araabia kevadega, ähm, Alžeeria režiimi muutumine Iraagis, potentsiaalselt ka Liibanonis, need äh, muudatused, samas repressioonid Iraagis, mis on täiesti vastuvõetamatud, nii et, et seal võib oodata muutusi kolleegil oli õigus, et meil on vaja Iraagi resolutsiooni, et, et edastada parlamendi selge seisukoht. härra Borrell saab peagi kõrgeks esindajaks ja kindlasti hakkab ehm, selle olukorraga tõsiselt tegelema. Ehm, ta peaks pidama seda teemat eh, prioriteediks ja pakkuma välja strateegilise lähenemisviisi. aitäh, eh, härra Kjutšuk. tänasel päeval on eh, Lähis-Ida äh, tähelepanu keskmes, aga tegelikult viimastel aastatel me oleme pidevalt sellele regioonile ehm, mõelnud, seal on vaesud, sõna, sõjad, konfliktid, selge suund selleks, et pakkuda ehm, arenguvõimalusi ja selleks, et, et põgenikke aidata, need sammud on vajalikud. demonstratsioonid ehm, Liibanonis, Iraagis, Iraanis näitavad, millised on soovid, see on eh, lootus tuleviku suhtes. Need ei ole mingid mängufilmid, vaid valus reaalsus. Eh, ajaleheartiklis eh, küsiti, et kui režiimi käest, et kui sa meid kõiki tapad, keda sa siis valitsed? tuleb kindlasti lõpetada vägivald koheselt rahumeelsete demonstrantide vastu. avalikus huvis on äh, luua süsteem, kus on uued valitsemistavad selleks, et oleks võimalik üles ehitada parem tulevik. aitäh, härra Mariani, teil on üks minut. suur tänu, proua kõrge esindaja, me peame kuulama ja mõistma Liibanoni rahva südant ja me peame olema ka ettevaatlikud, sellepärast et kõik see, mis toimub Liibanonis, peab arvesse võtma ka religioosset mitmekesisust ja sealhulgas peab kaitsma eh, kri-, kristlaste olukorda, mis on eh, selles piirkonnas ohus. aga me peame ka küsima sellest, mis saab nendest, mis on saanud nendest miljonitest, mis on abina Liibanonile öö, eh, saadetud öö, ma viitaksin Tripoli piirkonna rahvasaadiku kirjale, kus öeldakse, et Eh, Euroopa Liit rahastas eh, jäätmejaama ehitamist, mis ei ole mitte kunagi tööle hakanud. miks see raha ei ole kunagi jõudnud eh, eesmärgi täitmisele ja miks Euroopa ei võta midagi ette selle vastu, et võidelda korruptsiooniga, see on see abi, mida me saame pakkuda Liibanonile, et see raha, mida Euroopa Liit abina pakub, jõuaks tõesti Liibanoni rahvani ja mitte korruptantide taskusse härra Zahradil üks minut, palun. suur tänu. eelmises arutelus ma ütlesin, et Iisrael on meie kõige olulisem strateegiline partner selles äh, piirkonnas. mina ütleksin, et Iraan on meie peamine strateegiline rivaal nüüd kohal ja see, mida me oleme aastaid näinud, on Iraani järjekindel püüe saada piirkonna hegemooniks ta on püüdnud Äh, mõjutada Iraaki, Süüriat, loomulikult ka Liibanoni ja pidevalt kahjustanud rahvusvahelist äh, ühtsust ja see peaks lõppema, me peaksime lõpetama selle äh, järeleandliku poliitika Iraani suhtes, me peame oma seisukoha selgelt välja ütlema, kui me tahame kaitsta Euroopa Liidu huve selles piirkonnas ja me oleme kohustatud seda tegema. selleks, et Iraani tegevust piirata, Iraani tegevuse piiramine on regiooni stabiilsuse võti, suur tänu suur tänu, proua Jüteland, üks minut. härra juhataja, proua Mogherini, rahvusvahelistel organisatsioonidel on tunnistajate ütlused olemas, et Iraanis äh, rünnatakse neid, kes protesteerivad, väga paljud on arreteeritud, tapetud, see on täiesti lubamatu, et inimesed, kes demonstreerivad, võitlevad oma sotsiaalsete ja majanduslike õiguste eest, et neid äh, tapetakse, arreteeritakse, neid vigastatakse, lihtsalt reageeritakse brutaalselt ja samal ajal lülitatakse välja internet. see mõjutab äh, õigusi, tegemist on inimõiguste rikkumisega see on tõesti väga ebasümpaatne, et äh, tweetitakse erinevalt poolt, et äh, öeldakse, et äh, et ei ole tagatud juurdepääsu kõige lihtsamatele asjadele, tuleb tagada uuesti internetiühendus. minu kolleegid ja mina mõistame hukka selle, mis toimub Iraanis, me soovime, et Euroopa Liit resoluutselt tegutseks täname teid teie olulise töö eest, proua Mogherini, ma olen väga tähelepanelikult seda jälginud. Te tegite tõesti suurepärast tööd ja ma loodan, et varsti väga selgelt astutakse välja Iraani vastu, aitäh. härra Horvath, üks minut. aitäh selle parlamendi Iraani delegatsiooni aseesimehena äh, keskendun sellele äh, riigile ja räägin äh, meie tegevuskavast ja räägin illegaalsetest USA sanktsioonidest, mis pigem õõnestavad mõõdukaid jõude Iraani režiimis. Nende olukord on muutunud väga palju raskemaks, kuna Iraan rikub rahvusvahelise õiguse norme ja praegustele äh, protestidele on välja astutud täiesti ebaproportsionaalse jõuga, me peame täielikult hukka mõistma vähemalt saja tsiviilelanikust protesteerija ähm, äh, tapmise ja võib-olla paljude rohkemategi. ma väga tervitan seda uut ühist komisjoni, aga me peame ähm, hukka mõistma äh, õudusi, kui need toimuvad ning ma lõpetuseks tänan proua Mogherinit väga muljetavaldava ja kannatliku ähm, parlamendis käimise eest ja äh, raske töö eest, mida ta on teinud äh, meie kõigiga, muuhulgas Ühendkuningriigiga. ma loodan, et tema äh, järglane saab sama äh, edukalt hakkama ja ei pea tegelema meie kui välisriigiga. aitäh, proua Sardoone, palun! vägivaldsed meeleavaldused tänavatel Iraanis on nendel nädalatel Iraani täiesti segadusse paiskanud ja mida oleme meie teinud? kõrge esindaja proua Mogherini, mida ta on teinud? ta ei ole mitte midagi teinud. me oleme äh, andestanud Iraanile kõike, mida ei tohi andestada, muuhulgas äh, terrori rahastamise Äh, hukkamõistetute hulgas oli üheksakümmend naist, kes juba kahe tuhande üheksandal aastal äh, hukka mõisteti. mis seal toimub? Euroopa on otsustanud, et tuleb pidada ajatolladega dialoogi, nii et ma tõesti küsin, et mida me teeme, tegemist on hukkunute ja vigastatutega, kodanikud soovivad Islamivabariigi lõppu, millal hakkab Euroopa tegutsema ja lõpuks ometi öö, äh, on, tuleb vabadus ja demokraatia? üheks minutiks saab sõna härra Lopes. aitäh, härra juhataja, proua kõrge esindaja, me räägime täna Lähis-Idast ja eriti nendest äh, suurtest meeleavaldustest, mis on olnud erinevates riikides, Liibanonis, Iraagis ja Iraanis. me näeme, et seal on mõningaid äh, ühiseid käitumismustreid äh, Lähis-Idas, inimesed on väga rahulolematud, neil ei ole võimalusi, ei ole juurdepääsu avalikele teenustele, majanduskasv ei ole selline, et inimesed sellest kasu saaks, konfliktid, mis viimastel aastatel on inimesi väga palju mõjutanud ja lisaks sellele on tegemist riikidega, kus on väga palju erinevaid rahvusrühmi, aga kõik nad ei ole kaasatud. mida oleme teinud meie? meie Euroopa Liiduna oleme toetanud äh, neid meetmeid, mis äh, selle piirkonna jaoks on. Ähm, oleme toetanud äh, Iraaniga sõlmitud tuumalepet, Iraaki tuleb üles kutsuda välja selgitama, mi-, mis on juhtunud, miks meeleavaldused äh, äh, suruti vägivaldselt maha ja selgeks äh, tuleb teha ka see, et muidu tulevad suured majanduslikud repressioonid. proua Rodriguez Ramos, palun. kõnelejal ei ole mikrofoni. kõnelejal ei ole endiselt mikrofoni ja alustan uuesti, äh, ütleb proua Rodriguez. proua Mogherini, suur tänu teie töö eest, kogu selle panuse eest äh, kogu nende aastate jooksul. meeleavaldused äh, selles piirkonnas näevad välja nii, et inimesed soovivad rohkem vabadust, demokraatiat ja sotsiaalseid õigusi. Iraanis suruti meeleavaldused vägivaldselt maha kasutati tulirelvi tsiviilelanikkonna vastu ja see näitab meile, et et seal hukkusid kümned või sajad inimesed, on neli tuhat vigastatud, tuhanded on vahistatud. lisaks sellele on riik internetist ära lõigatud ja survestatakse järjest rohkem ka naisi naisi nimetatakse nende protestide eest vastutajateks, me kutsume üles komisjoni ja rahvusvahelist avalikkust mõistma neid asju, mis toimunud on hukka, tuleb kutsuda ametivõime üles lõpetama repressioone ja tagama poliitilist dialoogi. aitäh ja nüüd saab sõna härra Berg üheks minutiks. lugupeetud kõrge esindaja, ma piirdun äh, Liibanoni olukorraga, me kõik nägime, kuidas praegune kriis äh, Liibanoni valitsuse tagasiastumise tõttu, meeleavalduste tõttu ja seetõttu, et äh, ei suudetud äh, luua uut valitsust, et kuidas olukord väljus ka kontrolli alt. Hezbollah on selle taga, tegemist on terroristliku organisatsiooniga, Hezbollah rahastab Iraan, Liibanon juba ammu ka-, kannatab selle all, et sekkutakse väljastpoolt ja seal on konkureerivad rühmitused e, sõjajalal ja Hezbollah on Iraani käepikendus ja te-, stabiliseerib seda riiki e, terrori kaudu, riigis on institutsioonid juba endiselt väga haprad, e, Hezbollah ja tea-, ja Iraan Äh, sekkuvad Beirutisse ja üritavad säilitada Iraani mõju. Iisrael on äh, kinnitanud, et äh, nad ei ta-, talu edaspidi Hezbollah rünnakuid Ira-, Iisraelis ja meie peame huvitatud olema sellest, et et olukord rahuneks, sest Liivanonist ei tohi uuesti saada lahingutonner. aitäh ja härra Šiider, palun, üks minut aitäh, proua juhataja, lugupeetud kõrge esindaja. tahaksin alguses tänada teid eriti paljude algatuste eest ja eduka töö eest, eriti mis puudutab äh, katset jõuda kokkuleppele Iraaniga. aga viimastel nädal-, päevadel oleme näinud väga muljetavaldavaid pir-, pilte Iraanist, et need äh, meeleavaldused, mis ähm, millega reageeriti äh, Iraani olukorrale ja see, kuidas äh, Iraanis äh, reageeriti nendele meeleavaldustele, kuidas on sadu tapetuid, väga paljusid vigastatud, vaja on tagada peamised vabadused, vaba internet, vaja on aga deeskaleerimist, vaja on äh, välispoliitilist äh, tagasipöördumist äh, läbirääkimiste laua juurde, kriisi, äh, kriis tuleb deeskaleerida, ei tohi valada õli, õli tulle, nagu teeb Ameerika president. aitäh ja nüüd saab sõna Elena Jontševa. tänan. ma tahaksin kõigepealt väljendada muret mis puudutab Lähis-Ida regiooni pidevat